on laekunud siin üks teade, mida ma pean teiega jagama. Iiri võimud on teatanud, et alates viieteistkümnest veeb-, viieteistkümnendast veebruarist asub ähm, Bronchias de Rossa asemele proua Emer Costello, kes vist on ka siin saalis, jah? tere tulemast! kodukorra ähm, artikli kolm lõike kaks järgi on kõikidel saadikutel täielik õigus osaleda parlamendi sessioonidel alles siis, kui nende ähm, nii-öelda volikirjad on üle kontrollitud ja kui vastuväiteid ei ole laekunud kui, ähm, ehk kui ei ole vä-, vastuväiteid, et saadiku öö, äh, on teisi öö, ähm, ülesandeid, mis ei sobi kokku saadiku tööga. praegu aga on meil viisteist sõnasoovijat, täiesti ilmselt kõikidele viieteistkümnele ma sõna ei saa anda, ähm, nii et öö, ootan mõistvat suhtumist, anname sõna laekumise järjekorras ja fraktsioonide järjekorras ka. Johanna, siin ei ole? palun. suur aitäh, president. liikmesriikide majanduspoliitika kogu Euroopa Liidus majanduskriisi ajal on võtmetähtsusega ja meie peame sellele ka tähelepanu pöörama raskel hetkel on loomulik, et me püüame stabiliseerida turge seda saab saavutada vaid koordineeritud äh, eelarvepoliitikaga, ähm, mille sihiks on innovatsioon. me peaksime looma töökohti ja eriti noortele, peaksime vähendama kulusid, äh, üle vaatama fiskaalpoliitika ning bürokraatiat vähendama. kõik see tuleneb meie strateegiast Euroopa kakskümmend kakskümmend raames, just nimelt seetõttu ongi vaja koordineerimistööd, aga nii, et arvet, arvestataks tööturgu ja haridussfääri. niimoodi on meil võimalik väljuda kriisist ja see mõjutab äh, ühiskonda positiivselt ka pikemas perspektiivis. aitäh! Äh, proua Blinke-Giote. aitäh, president äärmiselt tähtis on juhtida Euroopa Ministrite Nõukogu tähelepanu asjaolule, et kriisiga kaasnev näiteks äh, tööpuudus äh, äh, ja nii edasi on johtunud sellest, et mõned liikmesriigid on liiga innukalt hakanud kokkuhoiumeetmeid rakendama ja kõige valusamalt on see löönud äh, nii-öelda ebasoodsas olukorras olevate inimeste pihta, kellel väike sissetulek, pensionärid ja nii edasi. see tähendab, vaesus on tõusujoonel, inimeste töökohad on väga ebakindlad ja sellepärast on äärmiselt oluline rõhutada nõukogule, et eelarve juhtimine ja majanduskasvu meetmed ning kokkuhoiumeetmed, ähm, neile tuleks terviklikult läheneda see on tähtis eeltingimus äh, majanduskriisist väljatulekuks. härra Zupa. kolleeg Zuper. aitäh, president. Euroopa poliitika, majanduse ähm, juhtimine ja pakt on kõik osa kokkuhoiumeetmetest, seda ei saa eitada. ma arvan, et tegelikult neid ei saagi ilmaski kokku sobitada sotsiaalse õigus, õiguspärasusega või sotsiaalse õiglusega, pigem vastupidi. Riik ründab sotsiaalseid õigusi, töö õigusi ja nii edasi, milles on kokku leppinud. see tähendab seda, et sotsiaalsed probleemid kasvavad, suuremat sotsiaalset kohesiooni ei teki ja kasu sellest eelarvele ka ei ole. meil on tegelikult vaja lähtuda põhieesmärgist ehk inimeste huvide kaitsest ning ei tohiks lasta toimuda siin mingisugusel koloniseerimisel võimude äh, poolt. Portugalis on äh, kolmsada tuhat inimest nõudnud kogu sellise asja äh, lõpetamist. kolleeg Tšapašova. kasvu äh, aruanne, kasvuanalüüs aasta kaks tuhat kaksteist kohta ma lisaksin midagi ei tohiks me unustada, et võlakriis on tohutu probleem, aga ähm, püüdes sellega toime tulla, ei tohiks me lasta sellel mõjutada vaesemaid rohkem kui kedagi teist. küsimus on eesmärkides. ei saa hoida senist elatustaset. me ei tohiks äh, äh, kõrvale jätta sotsiaalset vastutust, me ei tohiks kõrvale jätta kasvu. pärast kahte, kahe tuhande kaheteistkümnendat aastat me kindlasti ei ütle, et noh, see oli nüüd siis see suur ähm, sotsiaalkriisi aasta. Äh, proua Benova, palun. suur aitäh sooviksin kõigepealt avaldada tunnustust Persile tema raporti eest. ta on maininud mitte ainult piiravaid meetmeid, aga ta on vaadanud kriisi nii-öelda kõikehõlmavalt. sellest raportist seni meile väga kasu ei ole sellepärast, et tööhõive mm, eesmärgid eh, kakskümmend kakskümmend strateegia osas on eh, tähelepanuta jäänud. me peaksime keskenduma kõige ähm, mm, viletsamas seisus olevatele ähm, kategooriatele elanikkonna hulgas, me peaksime kindlasti analüüsima ka tasakaalutust tööturul ning mõtlema töötingimuste peale. Kay Mitchell, palun. suur tänu, härra president minu meelest on liikmesriikide jaoks vajalikud ka kärpeprogrammid selleks, et saada riigi rahandus kontrolli alla. meie kogemus kaheksakümnendate Iirimaal näitab, et äh, niipea, kui me saime riigi rahanduse kontrolli alla, nii ka majandus taastus, aga probleem on selles, et äh, kui liikmesriik äh, peab Äh, ka sellest kärpeprogrammist ellu jääma, siis on vaja ka mingisuguseid täiendavaid stimuleerivaid meetmeid. ja ma arvan, et me peame lõpetama nii-öelda piitsameetodid ja vaat-, otsima ka präänikute järele. nii et äh, meil on näiteks Kreeka, mille skp ei ole ei Euroopa Liidus ega skp-s eriti suur. kas äh, me peame seetõttu kannatama, kas me ei peaks äh, mitte unustama riikide mineviku viltulaskmised ja rohkem pakkuma präänikumeetodeid. suur tänu, härra Karkas, palun. volinik Andor, kolleegid, äh, Olli Rehn rääkis eile Hispaania reformidest ja sellest, et väga palju noori on ta-, kaotanud oma töökohad. Euroopa Sotsiaalharta ei kaitse tegelikult noori inimesi äh, või ka maapiirkondade töötajaid. me ei taha luua vaeseid töötajaid, me tahaksime, et tööpuudus väheneks ja et noortel oleksid väärikad töökohad. suur tänu, härra Sekas. Äh, suur tänu. raha pakkumine ei äh, vabasta teatud riike eelarve või võlaprobleemidest, see võib-olla teatab teatud tühimikke, aga meil on vaja rohkem, meil on vaja investeeringuid, mis oleksid jätkusuutlikud, äh, mis aitaksid riikidel iseennast aidata, meil on vaja ka haridust, teadustööd, innovatsiooni ja samuti VKE-de toetu-, toetamist. nii et majanduskasv ja tööhõive edeneks lisaks on meil vaja ka Euroopa Liidu kontrolli esi-, antud rahastamise üle selleks, et seda rahastamist kasutataks kooskõlas reeglitega. Nendel tingimustel on meil võimalik panna kodanikud mõistma meie olukorda, eriti nendes riikides, kus aastaid juba on olnud eelarve puudujääk ja mis on nüüd saanud palju abi usaldus on äh, hea asi, aga ka solidaarset äh, ühiskonda peab kontrollima. kolleeg. Stonero suur tänu, tundub, et kõik on ju hästi, kõik raportid ja komisjoni ähm, seisukohad on ju väga toredad, aga dramaatiline reaalsus liikmesriikides äh, ei vasta nendele. töötud ei saa enam riigipoolseid toetusi, nad kaovad statistikast ja neid ei peeta enam äh, valitsuse arvepidamisel silmas pensionisüsteemi reform ja tööturu paindlikkus on ka head asjad ja väga olulised asjad, aga Rumeenias IMF-i juhtimisel ja samuti Euroopa Komisjoni juhtimisel on toimunud reform, mis tegelikult lammutas ametiühingud, äh, lammutas senise tööseadusandluse, äh, sotsiaal- ja majandusnõukogu, ja selle tulemusel ei ole sotsiaalpartnerid enam valmis dialoogis osalema, meil on vaja sellest taastuda, meil on vaja mingisuguseid lahendusi, sest vastasel juhul Rumeenia lihtsalt äh, jääb mingiks osaks Euroopa statistikas. me räägime uusliberaalsest äh, ortodoksest äh, suhtumisest, meie ei tahaks, et see jõuaks Rumeenia kodanikena, mitte keegi äh, ei äh, peaks selle all kannatama ei Strasbourgis ega teistes äh, liikmesriikides ja viimaseks härra Feiel. Senhor Presidente, queria começar por saudar os vários. Suur tänu. härra volinik, vaadates neid dokumente ja raporteid, tahaksin tõesti tänada meie kolleegi, eriti härra Kozessi, kes rõhutab vajadust leida äh, Äh, lahendus majanduskriisile ja riikide võlakriisile. eelarvedistsipliin, aga samuti ka keskpika ja pika perspektiivi kasvu soodustavad meetmed peaksid olema prioriteetsed. me ei saa teha kõike samal ajal ja ei ole ka õige tormata pimesi edasi. jah, meil on olemas lühiajalised parimad äh, lahendused likviidsus reaalmajanduses, äh, panganduskriisi äh, lahendamiseks, milles me praegu oleme, riikide võlakriisi lahendamiseks ja siis on meil pakett strukturaalseid reforme, mis on hästi defineeritud, mille eesmärgiks on majanduskasv. meil on vaja ka institutsionaalse reformi paketti Euroopa Liidu funktsioneerimise uuendamiseks nii et äh, meil tõesti on vaja selget poliitilist debatti, meie äh, toetame seda ja meil on hea meel selle üle, äh, mis siiani on tehtud selles vallas. suur tänu, lõpetame nüüd vaba mikrofoni ja annaksin sõna komisjonile, nõukogule ja raportööridele ja kaksteist kolmkümmend alustame hääletust, nii et kõigepealt härra Andor, palun. lugupeetud härra president ja lugupeetud parlamendi liikmed, mul on väga hea meel, et ma kuulsin teie seisukohti majand-, komisjoni majanduskasvu analüüsi kohta kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal. esiteks, mul on väga hea meel, et kõik need arvamused olid väga mitmekülgsed. kahe tuhande kahe teistkümnenda aasta prioriteedid on mitmesugused, ma arvan, et me oleme kokku leppinud selles, et meil on tarvis tagada parem kokkukuuluvus pikaajaliste majandus- ja sotsiaalvaldkonna eesmärkide vahel, nagu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegias selgitatud, ja lühiajaliste meetmete vahel, mis on ette nähtud Euroopas stabiilsuse loomiseks. see, et äh, seisukohti on nii palju ja need on nii mitmekesised, on komisjonile väga lohutav, meile meeldib, et te toetate meid ning äh, me usume ka, et teie toetus tagab meile suurema kindluse nende reformide ellurakendamisel, muidugi võttes arvesse erinevaid poliitilisi seisukohti ja lähenemisi, erinevad valdkonnad, erinevad arvamusliidrid asut-, asetavad rõhu erinevatele eesmärkidele, aga kui nüüd rääkida töökohtade loomisest ja majanduskasvust, siis ma ütlen, mida komisjon näeb, et teha majanduskasvu tagamiseks ja eelkõige töökohtade juurde loomiseks. ma arvan, et siin diskussioonis pöörati piiravalt tähelepanu noortele antavatele võimalustele ja mul on väga hea meel, et komisjoni dokument sai positiivsete märkuste osaliseks, nimelt see dokument, kus me rääkisime noortele antavast tagatisest Euroopas. sooviksin tänada härra Öörit, proua Bastost, proua Kurmaid, kes nimetasid seda noortele antavat tagatist positiivses valdkonnas, positiivses võtmes, sellepärast et see on minu arvates väga oluline ja samuti see, et me tehniliselt toetaksime neid liikmesriike, kes on valmis sellega tegelema hakkama. usun ka, et äärmiselt oluline on, nagu mitmed sõnavõtjad rõhutasid, et parandada tuleb hariduse andmist ja koolitust vastavalt sellele, mida tööturg vajab ja paremini sobitada kokku olemasolevaid töökohti ja inimeste oskusi ning seda me kindlasti ka selle poolaasta lõpuks teeme. aga kuna meil on tarvis pidevalt moderniseerida, moderniseerida ja kaasajastada näiteks Youth on the Move liikumist, siis me töötame ka selles suunas, et me parandaksime oma tööhõivepoliitikat, võttes vastu aprillis tööhõivepaketi, mis hõlmab mitmesuguseid valdkondi, näiteks kuidas kaitstud paindlikkus aitab kaasa Euroopa tööturu arendamisele, näiteks võttes näiteks Taani ja samuti puudutame seda, kuidas töötada tõhusamalt nii-öelda roheliste töökohtade loomise nimel, sellepärast et see on just üks valdkond, kus tööhõive tulevikus peaks suurenema, me peame tagama selle, et rohelised töökohad hakkavad tekkima ka Euroopas, mitte ainult teistel mandritel, kus need on samuti prioriteediks. lisaks rohelistele töökohtadele peame me vaatama neid nii-öelda IKT-sektorit ja muid sarnaseid sektoreid, kus ilmtingimata tulevikus töökohti juurde tuleb. tööhõivepakett tagab ka Äh, praktikantide toetamise, sellele olete te paljud tähelepanu juhtinud, ma olen sedasama meelt, et meil on tarvis palju tõhusamalt tegeleda töökohtade kvaliteedi parandamisega ning pakkuda noortele, noortele rohkem kvaliteetseid ja häid töökohti ning see saab olema ja see tööhõivepakett saab olema samuti üks võtmeinstrument, mis peaks selles suunas tegutsema. samuti ettevõtluse ja VKE-de toetamine, see on minu arvates samuti olulise tähtsusega punkt, aga vaatame, missugused on tegelikud võimalused äh, ettevõtluse kontekstis ja samuti VKE-de kontekstis. võib-olla me saame natukene intelligentsemaid seadusandlusi vastu võtta, kohandada seadusandlusi, komisjon on kõigest sellest rääkinud, aga minu arust kõige olulisem asi on siiski rahastamine. ja mida me peame tegema, peame tagama selle, et pangandussektor rohkem toetaks ettevõtlust ja VKE-sid. lisaks me võime edendada ka mikrokrediidirahastut, see on tegelikult juba kasutusele võetud umbes ühes kolmandikus liikmesriigis ning meie teenistused praegu tegelevad sellega, et ka teistes liikmesriikides mikrokrediidirahastu paremini ja tõhusamalt kasutusele võtta, et VKE-sid toetada kõikides liikmesriikides. lubage mul nimetada ka, et minu arvates on praegusel hetkel meie ees seisev väljakutse peamiselt tegeleda Euroopa Liidu sisese, siseste probleemidega, me oleme juba aru saanud, et me, me ei ole ühesugused, me peame võtma arvesse kõikide erinevusi, aga tegelikult see asümmeetria kasv liikmesriikide vahel just majanduslikult, rahanduslikult, tööhõive seisukohast lähtudes ja sotsiaalse stabiilsuse seisukohast lähtudes on väga ohtlik. kõik see on väga keeruline ning selle asemel, et, et taastuda, kogevad mitmedki liikmesriigid taas majanduslikku surutist ja majanduslikku tagasiminekut ning valitseb oht, et me kaotame terve põlvkonna, näiteks Portugalis eh, Iirimaal ja mujal väga paljud inimesed liiguvad oma kodumaalt minema ja mitte ainult oma kodumaalt, vaid ka Euroopast, sellepärast et noored ei näe mingeid võimalusi ja meie ei näe, et nemad lähimatel aastatel tagasi tuleksid. ma olen väga tänulik ka Läti delegaadi kommentaari eest, sellepärast et ka see kommentaar näitas väga hästi, et hoolimata sellest, et mingisugune stabiilsus on saavutatud, siis tegelikult seda ei tuleks kasutada eeskujuks teistele riikidele, eriti just lõunapoolsematele riikidele, kui nad otsivad väljapääsu sellest ebastabiilsest olukorrast olukorrast. daamid ja härrad, ma tahaksin rõhutada seda, et Euroopa poolaasta on õppimise protsess kõikidele kaasatud osapooltele. koos Euroopa Parlamendiga oleme me esimesest Euroopa poolaastast õppinud juba olulisi asju ning nagu ma juba varem ütlesin, praegu on aruteludeks palju rohkem ruumi, komisjon mõistab, kui oluline on avatud arutelu ja demokraatlik aru, aruandlus selleks, et Euroopa poolaasta õnnet-, õnnestuks. me oleme valmis paremini jälgima tööhõive ja sotsiaalset sotsiaalsete olukordade arengut, sest et see on äärmiselt olulise tähtsusega meie edu saavutamiseks. nii et me praegu põhimõtteliselt räägime peamiselt Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia säilitamisest koos poliitiliste eesmärkidega ning peame seda tegema, mitte ei tohiks me neid maha jätta või neist loobuda. lisaks, et me saaksime sellega paremini hakkama, on meil tarvis ka teid, teie peaksite aitama meil tugevdada sidemeid riiklike parlamentidega, et kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärgid kaasataks ka siseriiklikesse poliitilistesse eesmärkidesse. suur tänu selle aretelu, e-, arutelu eest! suur tänu, härra volinik, selle vastuse eest ning nüüd ma annan sõna proua Vestagerile. lugupeetud parlamendiliikmed, kui ma nüüd siit täiskogult lahkun ja minult küsivad näiteks ala, ajakirjanikud, mis oli arutelu teemaks, siis ma ütleksin, et noored ja tööpuudus, sest minu arust kõik sõnavõtjad on oma sõnavõttudes nimetanud noori ja tööpuudust ja ma, ma arvan, et see ongi võtmetähtsusega küsimus ja siis me peame leidma mingisuguse lahenduse, kuidas sellega tegeleda oluline on pöörata tähelepanu kõikidele erinevatele nüanssidele, sellepärast et ei ole olemas põhimõttelist vastuolu konsolideerituse ja arengu vahel. küsimus on prioriteetides. see on raske küsimus prioriteedid on väga raske paika panna meie praeguses eelarves, sellepärast et me ei saa lihtsalt enam arutada, kes järgmise miljoni või järgmise miljardi ära kulutab. me peame mõtlema, kuidas me üldiselt kulutame ning me peaksime tagama ka selle, et meil on prioriteedid olemas see on oluline nii riiklikes parlamentides kui Euroopa Parlamendis, kas meil on prioriteedid olemas ja minu arust see ongi võtmeküsimus ja praegusel hetkel on väga palju konflikte ja raskusi sellele küsimusele vastata, sest kui me soovime prioriteete muuta, siis tuleb viia läbi mõned väga olulised arutelud ja lõppkokkuvõttes teha niisuguseid muutusi, mis mõjutavad inimesi. teine küsimus on meie majanduse rohelisemaks muutmine, see on osa sellest vastusest. ma saan aru, et mõned inimesed arvavad, et me peame sellega ootama, aga tegelikult on majanduse rohelisemaks muutmine just osa vastusest. me peame olema tõhusamad oma ressursside kasutamisel ja seega looma rohkem ruumi nii-öelda kõige tähtsamale ressursile ehk inimestele endile. minu arust on äärmiselt oluline pöörata tähelepanu komisjoni viiele prioriteedile, sellepärast et minu arust need komisjoni viis on äärmiselt olulise tähtsusega Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegiliste eesmärkide saavutamiseks, tagamaks, et meie majanduskasv saab olema mitmekesine, et me tagame fiskaalse konsoli-, konsolideerituse et me saame tagada VKE-dele arengu, sellepärast et mitte ükski VKE ei saa luua mitte mingisuguseid töökohti, kui neil raha ei ole, kui neile raha ei laenata, seega normaalne raha laenamine on äärmiselt olulise tähtsusega. kolmandaks tuleks pöörata rohkem tähelepanu majanduskasvule ja konkurentsivõimele ka tulevikus. terve hulk esitatud ettepanekuid tegelikult liiguvadki juba tuleviku suunas. nüüd viima-, neljas poliitiline eesmärk, mida me täna siin arutame, nimelt tööhõive ja sotsiaalse, selle sotsiaalsed tagajärjed ning sellega tegelemine, võib-olla me ei ole piisavalt tähelepanu pööranud sellele, sellele, kuidas kaasa aitaks tegelikult ka, ka avaliku sektori moderniseerimine ja ettevõtete toetamine uute töökohtade loomiseks. minu arvates peaksime me mõistma ka seda, et tegelikult tööturureformid teevad noortele inimestele tööturule sisenemise lihtsamaks. Need tagavad seda, et ettevõtted tegelikult võtavad noori tööle ja annavad neile võimaluse osaleda töö ja majanduselus ja et nende tööst on ettevõttele ka kasu ja nüüd lõpuks, aga see ei ole sugugi mitte vähetähtis, minu arust arutelu on olnud äärmiselt tähtis, sellepärast et see on üks nendest paljudest, mida me selles valdkonnas veel peame ja juba oleme pidanud, sellepärast et niisuguse kriisi lahendamine ja sellest väljatulemine on väga pikk ja väga keeruline ülesanne kõikide jaoks, see nõuab koostööd ja ma arvan, et kui me siin arutame lahendusi, mõned asjad me nimetasin mina, mõned nimetas härra volinik, terve hulga hulk asju on nimetatud nendes raportites, mida me täna oleme arutame, siis need on kõik olulised ja meie ees seisev probleem on tagada see, et kõik need asjad, millest me räägime, ka töösse läheksid. ma loodan, et me teeme ka Euroopa Parlamendiga tulevikus koostööd kõikide nende ettepanekutega, mis on juba tehtud ning me peaksime kogu aeg meeles pidama, et mingisugust põhimõttelist vastuolu aruka konsolideerituse ning arengu ja majanduskasvu vahel ei ole. suur tänu! suur aitäh! sellega me lõpetame ähm, äh, teie esinemised ja nüüd raportööridele sõna. Äh, proua Kornelissen, aitäh kõikidele selle debati eest, suur aitäh variraportööridele selle eest, et väga kiiret tööd tegite. härra Kozes, proua Peres väga,, väga-väga suur aitäh väga hea koostöö eest mul on väga uhke tunne olla nii-öelda teiega koos troika, nagu kolleeg ütles. põhimõtteliselt on võimalik ähm, anda üksteist täiendavaid vaateid majandus- ja sotsiaalküsimuste kohta ja mul on väga hea meel, et nii laia tunnustust oleme saanud kolleegidelt. proua Haakiniga olen nõus et äh, tuleks mõelda nii äh, defitsiidis olevatele kui eelarve üleräägi, jäägiga kart-, äh, riikidele. Eh, paraku eils, eile näiteks eh, ülejäägiga riigid nagu Holland ja Saksamaa ähm, jäid kõrvale ja ma loodan, et võetakse midagi ette selle asümmeetrilise lähenemise korrigeerimiseks ähm,. mure suureneva vaesuse pärast on järjest äh, süvenev nii institutsioonides kui erinevates fraktsioonides, aga samas jääb mulje, et jutt on vaid sõna, mure on vaid sõnades on vaja midagi ka ära teha lisaks eelarvemeetmetele, võib-olla näiteks äh, vaesuse äh, suurenemise protseduur, ähm, äh, miks mitte laiendada kuue õigusakti paketti kümne õigusakti paketile ja paluksin diferentseerida meie lähenemist, sellepärast et kõikidel oleks võimalus. suur aitäh! härra Koses suur tänu, härra president, praegu ei ole just eriti hea sõna võtta, aga mina tahaksin äh, tänada äh, suurepärase koostöö eest proua äh, Kornilsenit ja variraportööre ja proua Peressi. <clears throat> me, kõige olulisem asi on äh, kritiseerida õigusakte. ma tahaksin rõhutada seda, et Euroopa poolaasta kaks tuhat kaksteist on esimene selline, mis toimub äh, uues tugevdatud majanduse juhtimise õiguslikus raamistikus. selleks, et Äh, parlament saaks siia kaasatud, ma palun komisjonil detailset analüüsi selle kohta, kuidas liikmesriigid rakendavad äh, igale riigile antud soovitusi ja nõukogu peaks avalikult selgitama majandusdialoogi käigus parlamendiga äh, oma seisukohta, kui Äh, nõukogu seisukoht läheb palju lahtugu komisjoni seisukohast. loomulikult siin on teatav paindlikkus, me peame lähtuma ka subsidiaarsusest. uus õiguslik raamistik näeb ette, et parlamenti tuleb kaasata Euroopa poolaasta äh, menetlusse selleks, et suurendada äh, otsuste läbipaistvust. eriti peaks seda tegema majandusliku dialoogi raames, Äh, mis toimub äh, vajalike teemade osas. ma tahaksin ka meenutada parlamendi soovi äh, ülemkogule ja komisjonile esimesest detsembrist kaks tuhat üksteist resolutsioonis palutakse avalikult ja täpselt vastatu selle kohta, kuidas hakkab toimuma parlamendipoolne demokraatlik kontroll kogu menetluse üle, aitäh! aitäh! ja debati lõpetab proua Veres. suur tänu, härra president, härra volinik, te ütlesite, et Euroopa Parlament oli otsustanud, otsustas toetada suuniseid. jah, aga me tahaksime, et need suunised ka ellu rakendataks ja oma raportis äh, teeme teatavad ettepanekud selleks, et teil oleksid need äh, vahendid, et jälgida rakendamist. täpsemalt äh, ma tooksin välja ühe ettepaneku, see on koostöö liikmesriikidega selle nimel, et meil oleks selline eelarve nomenklatuur, mis võimaldaks selgelt välja tuua, milline on liikmesriigi panus Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegia ellurakendamisel suurendamisse, näiteks võrreldes kaitsekuludega või nii edasi. proua minister, ma tänan teid selle eest, et te tulite siia kohale ja äh, selle eest, et kahekümne esimese veebruari ECOFINis äh, lubasite te äh, selgitada ka parlamendi seisukohti, see on just nimelt see, mida me soovime, me soovime suuremat demokraatiat Euroopas ja selles vainus, vaimus tahaksime ka veebruari lõpus kahekümne seitsmendal, kahekümne kaheksandal veebruaril kohtuda riiklike parlamentide esindajatega, et ka nemad oleksid kaasatud sellesse äh, projekti. ja proua minister, ma pöördun veel teie poole, et ECOFIN-i nõukogus võiksite te ka arvesse võtta uusi mõjuhinnanguid, mida komisjon homme avaldab, see puudutab finantstehingute maksumõjusid, aitäh suur aitäh, daamid ja härrad. sellega me oleme lõpetanud ühisarutelu iga-aastase majanduskasvu analüüsi äh,, iga-aastase majanduskasvu ja tööhõive analüüsi kohta ning äh, palun nüüd, et te kõik istet võtaksite ja saame hakata hääletama.